Šveitsi parlamendi teise koja delegatsiooni siin tribüünil tervitada. kallid kolleegid, Šveitsi parlamendi teise koja esimeest tervitan seal üleval, Ronald Valterit ja ka esimese koja presidenti, samamoodi nagu ka Šveitsi parlamendi saadikuid. tere tulemast Euroopa Parlamenti! Eine Reihe von Kolleginnen terve rida kolleege on nii täna kui ka eile meie Šveitsi kolleegidega kohtunud, räägiti võtmetähtsusega küsimustest nagu Euroopa Liidu ja Šveitsi suhetest. meil on väga hea meel, et meil on võimalik dialoogi teiega, äh, seda dialoogi pidada. veel kord tere tulemast, kallid kolleegid ja suur tänu, et tulite visiidile Euroopa Parlamenti. nüüd alustame hääletusega. kõigepealt äh, härra Grobartšiki raport Läänemere lõhevarude kõnealuste varude